komisjoni härrale Kutko. Pasamos ahora a las propuestas de nombramiento. nüüd äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad parlamendikomisjone. muudatusi ei ole taotletud, nii et äh, ma lähtun sellest, et et äh, esimeste konverentsi ettepanekud on käesolevaga vastu võetud. proua Harms, te soovisite sõna, palun. ja härra president, me saime eile väga kurva uudise Groznõist Tšetšeeniast. meie fraktsioonile väga tuttud äh, ajakirjanik Natalja Ezremirova mõrvati, ta leidi surnult äh, pärast äh, seda, kui ta rööviti Kroosnõis, äh, ta leiti Ingušia Tšetšeenia piirilt. Natalja Esmerirova töötas Memorial organisatsiooni jaoks ja palun tulge vastu meie soovile mälestada leina minutiga seda ajakirjanikku, kes võitles niivõrd aktiivselt vabaduste inimõiguste eest Tšetšeenias. Yeah. Sí, señora Harms. Eh,